asjade eh, komisjonile, mis eh, on siis pädev asutus, aga nüüd läheme edasi hääletuste juurde. Lunatšeki raport, mis puudutab Euroopa Liidu Kosovo stabiliseerimis- ja assotsieerimislepingut. see on nimeline hääletus, üksainus hääletus ja hääletus on alanud. hääletus on lõppenud approvato. vastu võetud. edasi uurimiskomisjoni liikmete nimetamine, mis puudutab eh, heitkoguste mõõtmist autotööstuses uurimiskomisjoni liikmed, nii nagu esimeste konverents on ettepaneku teinud, mina ei ole muudatusettepanekuid eh, näinud sellele ettepanekule ja seetõttu kiidetakse need heaks. edasi. Gruusia, Moldova ja Ukrainaga sõlmitud assotsieerimislepingud ning põhjalikud ja laiaulatuslikud vabakaubanduslepingud. muudatusettepanek kuus, kes on poolt? vastu? erapooletud ja tagasi lükatud. edasi seitse, poolt? vastu? erapooletud tagasi lükatud. kaheksa poolt, vastu, erapooletud, tagasi lükatud. üheksa poolt, vastu, erapooletud, tagasi lükatud. viis. see on nimeline hääletus ja hääletus on alanud. hääletus on lõppenud tagasi lükatud. kümme, kes on poolt, vastu, erapooletud, tagasi lükatud. lõige kakskümmend kuus. siin on suuline muudatusettepanek härra Kaalerilt. olge hea. suur tänu, juhataja. pärast äh, lõpuks ometi Moldova uue valitsuse ametisse asumist peame me teksti uuendama ning olen härra Fleckensteiniga äh, sotsiaaldemokraatidest seda ka teinud. kui te vaatate oma hääletusnimekirja, siis äh, siin tekstis on see olemas, me ütleme, et me tunnustame uue valitsuse loomist pärast äh, pikka patiseisu ning ebaõnnestunud katseid valitsust luua ja lõpetuseks äh, tuletame meelde Moldova äh, parteidele äh, toetada poliitilist stabiilsust selleks, et tagada jätkusuutlike reformide jätkumist ning loodame, et uus valitsus olulisi asju suudab teha. suur tänu, härra Kaaler, teile, kas keegi on selle muudatusettepaneku vastu? kui ei, siis lõige kakskümmend kuus paneme hääletusele, nii nagu suuliselt muudetud, kas on kes poolt, vastu, erapooletud ja vastu võetud. üksteist poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud. vabandust, tagasi lükatud, ütleb juhataja. tahate kontrollida, palun? kontrollime, kontrollime votazione aperta votazione chiusa hääletamine on alanud hääletamine on lõppenud tagasi lükatud. kolmkümmend üks. kolmes osas, esimene osa poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud. teine poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud. kolmas poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud. edasi muudatusettepanek kaksteist. kontrollime kontrollime kolmekümne esimese lõike kolmandat osa ja hääletamine on alanud. hääletamine on lõppenud. tagasi lükatud. muudatusettepanek kaksteist poolt, vastu, erapooletud, tagasi lükatud, kolmteist poolt, vastu, erapooletud, tagasi lükatud, neliteist nimeline hääletus, hääletamine on alanud. hääletamine lõppenud. tagasi lükatud. muudatusettepanek viisteist, kes on poolt, vastu, erapooletud, tagasi lükatud, kuusteist poolt, vastu, erapooletud, tagasi lükatud seitseteist poolt, vastu mm.. Scusate, per appello nominale, la votazione è aperta. vabandab juhataja ja ütleb, et see on nimeline hääletus, hääletamine on alanud. hääletamine on lõppenud. tagasi lükatud. edasi, nelikümmend neli lõige, suuline muudatusettepanek on teinud selle härra Fleckenstein. härra juhataja, me teeme ettepaneku järgmiseks muudatuseks. paneme tähele eelolevat Hollandi ja nii edasi, mitte et me avaldame sügavat muret äh, selle konteksti üle, me lihtsalt ütleme, et me oleme tähele pannud seda olukorda. suur tänu, härra Fleckenstein, kas on keegi selle muudatusettepaneku vastu? kas on nelikümmend inimest? ei ole neljakümmet. niisiis, hakkame hääletama. lõige nelikümmend neli, suuliselt muudetud kujul, nimeline hääletus ja hääletus on alanud hääletamine on lõppenud. vastu võetud. muudatusettepanek üks. kas see puudutab kodukorralist küsimust? täielikult juhataja nelikümmend, tegelikult rohkem kui nelikümmend inimest seisis püsti, aga te ei lugenud neid inimesi kokku õigesti, nii et kontrollime palun. vabandust, muudatusettepanek üks, kes on poolt, vastu, erapooletud, tagasi lükatud. kaks, nimeline hääletus, hääletus on alanud. hääletus on lõppenud tagasi lükatud. muudatusettepanek kolm poolt, vastu, erapooletud, tagasi lükatud, neli poolt, vastu, erapooletud, tagasi lükatud. edasi resolutsioon tervikuna, kes poolt, vastu, erapooletud ja vastu võetud tulemus väga selge. edasi. Läheme vastastikuse kaitse klausli juurde Euroopa Liidu lepingu artikli nelikümmend kaks lõiges seitse, muudatusepanek äh, üks, nimeline hääletus, hääletus on alanud. hääletamine on lõppenud. tagasi lükatud. lõige kuus kes poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud. lõige seitse, poolt, vastu, erapooletud. kontrollime, palun. hääletamine on alanud. hääletamine on lõppenud. heaks kiidetud. lõige kaheksa nimeline hääletus. hääletus on alanud hääletamine on lõppenud. heaks kiidetud. lõige üksteist, nimeline hääletus, hääletamine on alanud. kas kõik on hääletanud? heaks kiidetud. kaksteist, nimeline hääletus, taas kord hääletamine on alanud. hääletamine on lõppenud on heaks kiidetud. seitseteist, kes poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud. kaheksateist, nimeline hääletus, hääletamine on alanud. hääletamine on lõppenud. heaks kiidetud. põhjenduspunkt H kolmes osas, esimene jällegi nimeline hääletus, hääletus on alanud. hääletamine on lõppenud heaks kiidetud. teine osa, nimeline hääletus, hääletus on alanud. hääletamine on lõppenud. on heaks kiidetud. kolmas osa, nimeline hääletus, taaskord hääletus on alanud. hääletus on lõppenud. vastu võetud. põhjenduspunkt I algtekst, kes on poolt? vastu? erapooletud, vastu võetud. nimeline hääletus resolutsiooni eh, kui terviku üle eh, hääletamine on alanud. hääletamine on lõppenud. heaks kiidetud edasi, järgmine äh, päevakorrapunkt Euroopa Liidu prioriteedid ÜRO Inimõiguste Nõukogu kahe tuhande kuueteistkümnenda aasta istungijärkudel. muudatusettepanek kaks. käega märku anda, palun, kes poolt, vastu, erapooletud ja tagasi lükatud. kakskümmend üheksa lõige, kahes osas, esimene osa, kes poolt, kaheksateist, muudatusettepanek kaks, kontrollime, ütleb juhataja, olge head, hääletamine on alanud. hääletamine on lõppenud. tagasi lükatud. kolmsada seitse, kolmsada kakskümmend näete siin ekraanil, kui te ei näita käega korralikult, siis me ei saa kusagile jõuda kakskümmend üheksa lõige esimene osa, kes on poolt, palun? kes vastu? erapooletud, vastu võetud. teine osa, nimeline hääletus, hääletamine on alanud. hääletamine on lõppenud. vastu võetud. kolmkümmend kolmkümmend üks, esimene osa, nimeline hääletus. no paragrahv trentuno, scusate, scusate eh, juhataja vabandab, ütleb, et lõige kolmkümmend üks, enne ütles kolmkümmend kaheksa. kolmkümmend üks kolmes osas, esimesena kõigepealt andke märku käega, poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud. teine osa, nimeline hääletus, hääletus on alanud hääletamine on lõppenud. vastu võetud. kolmas osa. jällegi nimeline hääletus, hääletamine on alanud. hääletamine on lõppenud. vastu võetud. lõige kolmkümmend kaks. esimene osa. andke käega märku poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud teine osa on nimeline hääletus. hääletamine on alanud hääletamine on lõppenud. vastu võetud. kolmkümmend neli nimeline hääletus, hääletamine on alanud. hääletamine on lõppenud. vastu võetud. ja nüüd tuleb lõige kolmkümmend kaheksa, ütleb juhataja kahes osas. esimene osa, nimeline hääletus. hääletus on alanud. hääletamine on lõppenud. vastu võetud, teine osa, nimeline hääletus, hääletus on alanud. hääletamine on lõppenud. vastu võetud. nelikümmend viis kahes osas, esimene osa. nimeline hääletus, hääletamine on alanud. hääletamine on lõppenud heaks kiidetud. teine osa. nimeline hääletus, hääletus on alanud. hääletus on lõppenud. see on vastu võetud. nelikümmend kuus, nimeline hääletus, hääletus on alanud. hääletamine on lõppenud. heaks kiidetud kaheksakümmend kuus, nimeline hääletus jällegi, hääletamine on alanud. hääletamine on lõppenud. heaks kiidetud. kaheksakümmend üheksa, nimeline hääletus, hääletus on alanud. hääletamine on lõppenud. heaks kiidetud nüüd põhjenduspunkt H, muudatusettepanek üks, käega andke märku, kes poolt, kes vastu, et mm, tagasi lükatud. nüüd hääletame resolutsiooni teksti üle tervikul kujul, nimeline hääletus ja hääletus on alanud. hääletamine on lõppenud ja vastu võetud ja nüüd jõuame siis äh, äh, proua Keringeri ja Odenbergi raporti juurde, nimelt petitsioonikomisjoni tegevus aastal kaks tuhat neliteist, muudatusettepanek üksteist kahes osas. andke käega märgu, kes poolt, vastu, erapooletud ja vastu võetud aga kontrollime igaks juhuks, sellepärast et inimesed on laisad kätt tõstma. hääletamine on alanud. hääletamine on lõppenud. vastu võetud. teine osa. kätt tõstes, kes on poolt, kes on vastu? tagasi lükatud muudatusettepanek neli, tõstes kätt, kes on poolt, kes on vastu, erapooletud. ma ütleks, et tagasi lükatud kontrollime elektrooniliselt, hääletus on alanud. hääletus on lõppenud, tagasi lükatud. nüüd lähme lõike viis juurde kahes osas, tõstes kätt, esimene osa, kes on poolt, kes on vastu, erapooletud, tagasi lükatud, teine osa kallid kolleegid, täiesti võimatu on kätt tõstes hääletada, kui te kätt ei tõsta. kontrollime nüüd elektrooniliselt esimest osa, hääletus on alanud. hääletus on lõppenud. vastu võetud. teine osa, tõstes kätt, kes on poolt, kes on vastu, erapooletud, tagasi lükatud muudatusettepanek viis no kontrollime siis. hääletus on alanud, teine osa. Eh, eh, kui te kõik käsi ei tõsta, siis ma ei eh, saa ka õigesti otsustada. hääletus on lõppenud. tagasi lükatud. muudatusettepanek viis, tõstes kätt, kes on poolt, kes on vastu erapooletud tagasi lükatud. lõige viis, tõstes kätt, kes on poolt, kes on vastu, erapooletud, vastu võetud. lõige kaheksa, tõstes kätt, kes on poolt, vabandust, lõige, muudatusettepanek kuus, kes on poolt, kes on vastu, erapooletud, kontrollime, hääletus on alanud. hääletus on lõppenud vastu võetud. ja nüüd lõige üheksa kahes osas, esimene osa poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud, teine osa poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud. muudatus seitse, kes on poolt ja vastu, erapooletud, vastu võetud ja nimeline hääletus lõige kaksteist kohta, hääletus on alanud. ja lõppenud. vastu võetud kahekümne, kakskümmend üks, äh, nimeline hääletus, esimene osa hääletus on alanud. hääletus on lõppenud vastu võetud, teine osa, nimeline hääletus, hääletus on alanud. hääletus on lõppenud. vastu võetud, järgmisel oli kakskümmend kolm, esi-, kahes osas, esimene osa, nimeline hääletus, hääletus on alanud. hääletus on lõppenud. vastu võetud, teine osa, nimeline hääletus, hääletus on alanud hääletus on lõppenud. tagasi lükatud. lõige kakskümmend neli kahes osas nimeline hääletus, hääletus on alanud. hääletus on lõppenud. vastu võetud teine osa, nimel hääletus, hääletus on alanud. hääletus on lõppenud. vastu võetud. lõige kakskümmend üheksa kahes osas, esimene osa, kes on poolt ja vastu, erapooletud, vastu võetud, teine osa, kes on poolt, kes on vastu, erapooletud, tagasi lükatud. ja lõige, muudatus kaheksa, muudatus kaheksa, kes on poolt ja vastu erapooletud, vastu võetud. muudatus üheksa, kes on poolt, kes on vastu, erapooletud, tagasi lükatud. kas kontrollime? hääletus on alanud. hääletus on lõppenud. räägime õigesti, tagasi lükatud ülejäänud lõike kolmkümmend neli kahes osas, esimene äh, osa, kes on poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud, teine osa, kes on poolt, kes on vastu, erapooletud, kontrollime elektrooniliselt, hääletus on alanud. hääletus on lõppenud. tagasi lükatud lõige kolmkümmend viis kahes osas. esimene osa, kes on poolt, kes on vastu, kes on erapooletu vastu võetud, teine osa, kes on poolt, kes on vastu, kes on erapooletu vastu võetud. lõige nelikümmend neli, kes on poolt, kes on vastu, erapooletud vastu võetud muudatus üks põhjenduses D, kes on poolt, kes on vastu, erapooletud, tagasi lükatud. Te ei tõstnud kätt, kontrollime elektrooniliselt, hääletus on alanud. hääletus on lõppenud. vastu võetud. ja muudatus kaks, kes on poolt, kes on vastu, erapooletud, tagasi lükatud. muudatus kümme, kes on poolt kes on vastu, erapooletud, tagasi lükatud. muudatus kolm, kes on poolt, vastu, erapooletud, tagasi lükatud. põhjendus kuu, kes on poolt, kes on vastu, erapooletud, tagasi lükatud. kontrollime elektrooniliselt, põhjendus kuu, hääletus on alanud. hääletus on lõppenud vastu võetud, põhjendus X, esimene osa, kes on poolt, kes on vastu, kes on erapooletu, vastu võetud, teine osa, kes on poolt, kes on vastu, erapooletu, vastu võetud, pluss AG kahes osas, esimene osa, kes on poolt, kes on vastu, erapooletud, vastu võetud, teine osa, kes on poolt, kes on vastu, erapooletud, tagasi lükatud, resolutsioon muudetud kujul, nimeline hääletus, hääletus on alanud. Approvato. vastu võetud. ja nüüd kõik koju. ja lähme nüüd hääletusselgituste juurde. vastavalt päevakorrale. alustame siis äh, Euroopa Liidu Kosovo stabiliseerimis- ja assotsieerimislepingu kohta, see on proua Lunatšeki soovitus ning sõna on palunud proua Morvai. Teil on üks minut. aitäh, president, minu arvates on lugupidamatu, kui me alustame sõnavõttu sellistes tingimustes. see on